peaksime kõrva taha panema, aitäh! aitäh, härra Van Orden, tervitan veel kord kõiki India parlamendi esindajaid, te olete alati teretulnud Euroopasse. nüüd kokkuvõtteks annan sõna ja mis puudutab siis uut äh, ülemkohtumist homme-ülehomme, annan sõna esimesele asepresidendile härra Timmermansile. suur aitäh ja ma tahaksin omalt poolt vastata mõningatele märkustele ja kommentaaridele, mis siin kõlasid. kõigepealt Kreeka küsimuses äh, Eh, ma eh, ütlen veel kord, et komisjon jätkab oma püüdlusi selleks, et leida kompromiss, mis on vastuvõetav kõigile osapooltele, mis tugineb põhimõttele, et me ei tohiks lasta kreeklastel kannatada rohkem eh, ja me peame leidma lahenduse sellele probleemile. Need teist, kes ütlesid ja eriti ma viitan siin proua Le Penile ja härra Natsalile, et nemad on Kreeka rahva suured sõbrad ja nendele, kes olid euro vastu ja ütlesid, et eurot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 Kreeka lahkuma, peaksid oma sõprussuhted või arvamuse ümber mõtlema, sellepärast et enamik kreeklasi ei taha eurost loobuda, nad tahavad eurotsoonis lahenduse leida ja kui te ennast peate nii suureks Kreeka sõbraks, siis te peaksite seda ka arvestama. ja nüüd keegi proua Le Peni kõrval signaliseerib, et te olete hull, kas teie sõbrad kutsuvad teid hulluks nüüd? no igal juhul eh, teiesuguste sõpradega eh, on olukord selline, et ma pigem eelistan vaenlasi. Eh, ja veel üks teema, mis mind üllatab, on see, et härra Nädal kurtis asjaolu üle, et tema parlamendisaadikud ei suutnud eile streigi tõttu siia tulla ja mina olin seisukohal ja arusaamal, et teie partei teeb te, te, te, kõik selleks, et Euroopa Parlamendist lahti saada jaa, ma tõesti loodan, et kõik Briti saadikud ei unusta seda, milline on nende tohutult võrratu pärand, olles avatud maailmale ja et nad on piisavalt enesekindlad selleks, et ei peaks mõtlema Euroopa piiridele väravate püstitamisest. aga nüüd äh, jõuangi ma teise küsimuse juurde, äh, mis puudutab siis rännet kas me nüüd leiame üle-euroopalisi lahendis, lahendusi või me ei leia neid eh, ja eh, peame tegelema eh, ka probleemidega, mis meie ees on. seda ma usun siiralt ja ma usun, et kui me inimesi väljas hoiame, siis tegelikult äh, probleeme ei ole võimalik lahendada, see ei ole võimalik poliitiliselt. me ei ole Austraalia, me ei asu keset ookeani, me ei saa samu lahend-, lahendusi rakendada ja muide, äh, mida te ütlete perele, kes pageb sõja eest äh, Damaskusest või Süüria muudest piirkondadest või mujalt, teil ei ole õigust jõudnud äh, varjupaigale, te peaksite sinna oma koju jääma ja seal maha tapetud saama. Ähm, te peaksite oma piirkonda jääma, minge rääkige seda juttu äh, Liibanonis, Jordaanias, Liibanonis on neljandik inimestest pagulased. Äh, ma arvan, et te peate selle mõtte maha jätma, et kui inimesi väljas hoida, siis probleem laheneb. ei, Euroopa peab vastutust võtma selleks, et jõuda jätkusuutlikule lahendusele, mis põhineb meie väärtustel, kui me väärtused kõrvale heidame selles küsimuses, siis juhtub see ka teistele teistes küsimustes, me peame äh, tegelema nende küsimustega, mis puudutavad meie kodanikke ja seetõttu äh, ma palun äh, et homme äh, jälgitaks komisjoni argumentatsiooni. Äh, tulge välja parema argumentatsiooniga või pakkuge lahendusi, aga kui te seda teha ei suuda, siis jälgige komisjoni argumentatsiooni ja komisjon jääb oma seisukoha juurde ja täna äh, enamik parlamendis toetab ka seda meie ettepanekut ja selle juurde tuleks jääda. me oleme varasemalt proovinud lahendada probleeme vabatahtlike kavadega, aga need on läbi kukkunud. ja ma arvan, et tegemist on poliitilise ja moraalse küsimusega. me peame sellest kõigest õiged järeldused tegema ja peame seda mõistma mõistma ja ma loodan, et äh, nõukogu äh, võtab seda teemat tõsiselt ja see, mida härra Verhofstadt rääkis Ungari kohta, see on väga tõsine küsimus, komisjon peab tihedaid läbirääkimisi Ungari äh, valitsusega selleks, et saada teada, millised on need tehnilised põhjused ja nii edasi ja nii edasi, me ei ole isegi kindlad, kas on mingisugune peatamine aset leidnud või mitte, on väga palju kuulujuute ja me tahame teada, mis tegelikult on toimunud, loomulikult me nõuame kõikidelt liikmesriikidelt, et nad peaksid reeglitest kinni ja kui on mingisugune erakorraline äh, Äh, olukord ja on tõesti teatud vihjed selle kohta, et Ungari kannatab tõesti suure pagulastulva all ja see võib olla erakorraline olukord, siis jah, meil on selliste kordade puhuks äh, meetmed selleks, et liikmesriikidele aidata nende olukordadega toime tulla, aga vastuvõtmise lõpetamine ei ole äh, üks sellistest instrumentidest, mida Euroopa reeglid lubavad, me oleme Euroopa liikmesriikide mm, abistamiseks valmis, me oleme valmis abistama ka Ungarit selles küsimuses, loomulikult me kõneleme nendega sellel teemal, kuid me kutsume kõiki liikmesriike üles austama reegleid, millest me üheselt oleme kokku leppinud ehk siis äh, me kindlasti äh, jätkame äh, Ungari teema jälgimist väga suure tähelepanuga ja lõpetuseks, lugupeetud president, ma tahaksin korrata komisjoni nimel veel kord seda, et see ülemkogu peab astuma suuri ja julgeid samme edasi rändeküsimuses, sellepärast et kui me täna otsuseid ei langeta, siis saab veelgi rohkem inimesi hukka, me ei suuda hakata reegleid ellu rakendama, me ei suuda hakata äh, edasi liikuma ja äh, Jean-Claude Juncker mm, kutsub äh, üles kõiki nõukogu liikmeid selleks, et võtta vastutust komisjoni ettepaneku alusel mm, Euroopa Parlamendi toel, aitäh! nõukogu nimel saab sõna proua Kalnina Lukasevitsa, palun. suur aitäh, lugupeetud president austatud komisjoni esimene asepresident, austatud parlamendisaadikud, suur aitäh selle arutelu eest. kõigepealt äh, rääkisin sisserändest. nagu ma juba ütlesin, siis äh, nõukogu tahab äh, jõuda pikaajalisele kõikehõlmavale tasakaalustatud lahendusele. ma mõistan, et komisjon on oma ettepanekus kindel, kuid nõukogu ei ole veendunud, et see on parim viis lahendamaks probleemi põhjuseid. Äh, me ei pea ainult kriisi tagajärgedega tegelema ju. lugupeetud parlamendisaadikud, kui äh, kusagil äh, toimuvad pidevalt üleujutused, siis tuleks ehitada tamm, mitte võidelda üleujutuste vastu ämbritega. niisiis, ma kordan veel kord seda, mida ma ütlesin ka avasõnavõtus, mitte keegi nõukogus ei sea kahtluse alla vajadust aidata neid, kes tõesti vajavad abi. mitte keegi ei sea küsimuse alla vajadust äh, Äh, tugevdada arengukoostööd, mitte keegi ei sea küsimuse alla koostööd päritolu sihtriikidega, selleks, et võidelda inimkaubitsejate vastu. kuid me peame veel arutama selle üle, millised on kõige paremad lahendused selle saavutamiseks. meil on vaja pikaajalist lahendust, lahendust, mis tõesti ka töötaks. kuid samal ajal nõukogu on olnud alati valmis reageerima äh, me oleme aktiivselt teinud tööd selleks, et rakendada ellu need meetmed, milleks lepiti kokku aprillikuuses ülemkogus selleks, et hoida ära inimeste hukkumist Vahemerel. me oleme toetanud Frontexi eelarve kolmekordistamist, liikmesriigid on andnud veel tehnilist abi Frontexi vajaduste rahuldamiseks ja see on juba võimaldanud Vahemerel elusid päästa Eh, see ei ole eh, lasknud korduda aprillikuistel tragöödiatel Vahemerel ja nõukogu leppis kokku ka eh, Vahemere operatsiooni ellukutsumises ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ja nõukogu teeb tööd selle nimel, et suurendada koostööd päritolu- ja transiitriikidega. nõukogu kindlasti leiab lahenduse, kõikehõlmava lahenduse äh, Äh, sisserände küsimuses. ja nüüd Kreekast. ma mõistan, et Euroopa Parlament on kannatamatu me kõik äh, vaatame praegu kannatamatult Kreeka suunas ja ma mõistan ja olen nõus sellega, et olukord ei ole üldsegi mitte lihtne. kuid me peame võimaldama äh, seda, et Kreeka saaks meile kõigile näidata, et ta tõesti suudab äh, tulla välja reformikavaga ja seda ka ellu rakendada. ja ma loodan, et homsel kohtumisel kuuleme me häid uudiseid mitte keegi ei upu sellepärast, et ta kukub vette, vaid sellepärast, et ta jääb vette liiga kauaks. ja seetõttu me peame aitama Kreekal nüüd veest välja tulla. reformid ja konsulteerimine on sageli valulik kuid oma koduriigi kogemusest võin öelda, et inimesed hindavad valitsuse poolsete raskete otsuse, otsuste keerulisust, eh, mida on vaja selleks, et tagada eh, oma rahva stabiilsus eh, ja õitseng. ja seetõttu on meil vaja lahendust ja mitte pikaajalist agooniat ja stagnatsiooni. ma usun, et kõigi meie huvides on see, et me näeksime ühtset, ühendatud ja majanduslikult õitsvat Euroopa Liitu ühtne eurotsoon, stabiilne majandus on see, mida me näha tahame ja seetõttu peame me saama üle nendest tõkestest, mis on, me peame olema julged oma tegudes ja me peame tegema selle, mis, mida on vajalik teha. Euroopa Liidu Ülemkogu päevakavas on ka olulised teemad, mis puudutavad majanduse juhtimist Euroopa Liidus, see puudutab seal räägitakse ka viie presidendi raportist, seal räägitakse riigid spetsiifilistest äh, küsimustest ja Euroopa Liidu äh, sisejulgeoleku küsimustest. kõik need teemad on omavahel seotud. suur aitäh selle tänase arutelu eest ja ma kasutan ära selle võimaluse siin äh, ütlemaks teile tõesti suur-suur aitäh viljaka koostöö eest Läti eesistumise kuue kuu jooksul me oleme otsinud äh, lahendusi, me oleme saanud üle paljudest äh, probleemidest ja jõudnud äh, üksmeelele paljudes küsimustes, niisiis suur-suur tänu teile veel kord. ja järgmisele eesistujale Luksemburgile ja Euroopa Liidule üldiselt ütleksin, et soovin teile rahulikemaid kuid, rahulikumat kuud kuud ja suuremat õitsengut, aitäh! ka Euroopa Parlament tänab äh, Läti eesistujat tehtud töö eest, mis on olnud suurepärane, te olete teinud väga head koostööd meiega nende kuue kuu jooksul, aitäh, aitäh veel kord ja debatt on sellega läbi. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră. Niisiis, me jätkame nüüd oma tööd ja liigume järgmise päeva, kuid enne, kui me seda teeme, on meil ka üks sõnasoov. härra Keesus on sõna soovinud. tal on kodukorda puudutav märkus ja palun teil on sõna. Δεν ζήτησα λόγο για διαδικαστικό θέμα, ζήτησα το λόγο aitäh, tegelikult see ei ole kodukorda puudutav küsimus. ma tahtsin sõna võtta eelmise debati raames. härra president lubas, et ma sõna saan, kuid mulle ei antud sõna. see on minu jaoks äh, probleem. ma tahan rääkida eelmisel teemal. mul oli äh, võimalik üheks minutiks äh, sõna võtta, te nägite, et ma soovin sõna. miks te mulle sõna ei andnud? mina saan asjadest nii aru, et eelmine debatt oli selline, kus rääkisid ainult äh, fraktsioonide esimehed. ja see tähendas seda, et ühelgi teisel koja liikmel ei olnud äh, võimalik äh, sõna võtta, sest see ei olnud ette nähtud. kui teil oleks olnud see õigus, siis teil oleks ka sõna antud. aga te saate sõna võtta nüüd. tähendab, ma saan siis nüüd rääkida, härra president jah, ma annan teile sõna. suur tänu, härra president. ma tahtsin küsida midagi, mis huvitab kõiki mu kolleege ja on äärmiselt päevakajaline. see huvitab ennekõike Põhja-Euroopat. kas me tahame demokraatiat? kas me kavatseme austada ühe riigi selgelt väljendatud tahet? Kreeka rahvas käis valimiskastide juures, nad tegid oma otsuse, nad ei tahtnud rohkem laene, nad ei tahtnud kärpekavasid. Nad tahtsid ise oma tulevikku kujundada. ja mina tahan teie käest nüüd küsida, kas see siis ongi demokraatia? kas me kavatseme austada ühe rahva selgelt väljendatud tahet, olenemata sellest, mis riik nad on? antud juhul me räägime Kreekast, Kreeka rahvas otsustas, et nad tahavad ise vormida oma tulevikku, kuid äh, võlausaldajad ei luba seda. läbirääkimised ei ole kuhugi viinud, mingit lahendust ei ole. ja tegelikult ei saagi olla sellist lahendust, mis teisele poolele peale surutakse. mis siis nüüd saab? mina lahkun varsti Euroopa Parlamendist, lahkun siit kahekümne päeva pärast ja seetõttu tahtsin ma selle küsimuse kindlasti esitada ja et eh, kõik sellele küsimusele mõtleksid, seda analüüsiksid vastavalt oma südametunnistusele ja leiaksid siis ka mingi vastuse. see küsimus on mulle oluline, palun sellele mõelda ka siis, kui ma olen siit läinud, aitäh! aitäh ka teile, nüüd eh, läheme me aga siiski järgmise päevakorrapunktini, mis käsitleb härra Fernandese ja härra